tegemas, väga dramaatiline olukord oli see, see on teist väga tundlik, et te seda mainisite ja täna oleme kindlasti leinas. pense que tout le monde s'associera à cette, euh, à cette pensée euh, douloureuse et, et, et qui euh, ne peut susciter chez nous jah, loomulikult äh, ma äh, olen kindel, et me kõik äh, jagame mm, neid tundeid, me oleme solidaarsed. Nüüd me lõpetame selle arutelu, mis meil just oli ja liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on asepresident presidendi avaldus Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumise kohta. proua Ashton, annangi teile sõna, palun. suur aitäh, lugupeetud president. Äh, ma äh, saadaksin äh, proua De Kaiseri kaudu oma kaastunde äh, nendele inimestele, kes on äh, kaotanud oma lähedased selle kohutava sündmuse käigus Liežis. lugupeetud president, mul on väga hea meel rääkida täna siin Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumisest, mis, nagu te kõik teate, leiab aset homme õhtul või algab homme õhtul Brüsselis. kõigepealt tahaksin rääkida valimistest. nagu te kõik teate, siis Riigiduuma parlamentaarsed valimised leidsid aset neljandal detsembril. kui me juulis siin kojas arutasime ettevalmistusi nendeks äh, valimisteks, siis ma väljendasin teatud muret, eriti just, mis puudutab äh, poliitilise pluralismi piiranguid. ja äh, erinevate opositsiooniparteide eelnev protsessist väljajätmine on osutunudki nende valimiste peamiseks puudujäägiks. lisaks sellele oleme me näinud, et raporteeritud on menetluslikest rikkumistest, eh, meediapluralisti, pluralismi ja sõltumatuse puudumisest eh, ja muust sarnasest. Eh, ma olen mures ka protestijate kinnipidamisest, kes on avaldanud oma meelt vabade ja õiglaste mm, valimiste poolt ja sellele, sellest erinevalt aga need nädalavahetusel toimunud suured demonstratsioonid olid rahumeelsed Venemaal Äh, ma tervitan president Medvedevi äh, juhiseid äh, uurida kõiki rikkumisi, mis on teada antud. praegune valimisseadus, mis Venemaal kehtib, näeb ette olukorra parandamist ja me eeldame, et seda seadusandlust ka austataks. Äh, OECD, OSCE ja teised organisatsioonid äh, edastavad oma raportid äh, siis, kui need valmis saavad ja nende raportide tulemustega tuleb tegeleda selleks, et märtsikuus saaksid olla mm, vabad ja ausad presidendivalimised. me peaksime Ähm, äh, tunnistama ka äh, seda, mis puudutab äh, vaba arvamuse väljendamist. sellised arvamused, mis puudutavad korruptsiooni puudumist, majandusolukorda ja nii edasi, on näha olnud sellega, et Äh, hääletatud on teiste parteide poolt kui Ühtne Venemaa ja seda on näha selle tulemuse läbi, et äh, kahe tuhande seitsmendal aastal sai Ühtne Venemaa kuuskümmend neli protsenti ja täna vähem kui viiskümmend protsenti. ja äh, kodanikud on oma sõdumi edastanud ja seda on märgatud nii Putin kui Medvedev on öelnud, et nad on võtnud teadmiseks selle, mis on kõlanud nagu ma juulikuus ütlesin, eh, siis eh, Venemaa demokraatlike institutsioonide edendamine peaks eh, saama alguse Vene inimestest ja nende valikutest. Euroopa Liit ei taha aga jääda kõrvaleseisjaks Ehm, kui me koos tegutseme strateegiliste partneritena, siis Euroopa Liit ja Venemaa saavad suuresti mõjutada eh, konfliktseid olukordi eh, ja suuri väljakutseid üle kogu maailma. me oleme teinud ühiseid eh, jõupingutusi selleks, et edendada inimõigusi ja demokraatlikke institutsioone ÜRO, Euroopa Nõukogu ja OSCE raamistikes. me loomulikult tõstatame oma mureküsimused seoses valimistega selle tippkohtumisel, mis homme õhtul alg-, neljapäeva õhtul algab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 Äh, mul on väga hea meel öelda, et äh, konstruktiivse koostöö lähenemine on edukas. Äh, tippkohtumine võib paljugi tulemusi anda. ma tahaksin mainida kõigepealt Venemaa WTO-ga liitumist, mis reedel peaks saama lõppotsuse Genfis. Venemaa kõige suurema kaubanduspartnerina on Euroopa Liit olnud kaheksateist aasta pikkustes läbirääkimistes oluline partner. mina olen endine kaubandusvolinik ja olen seetõttu isiklikult kogenud seda protsessi. WTO uue liitumine on ajalooline hetk, mis avab uue peatüki meie kahepoolsetes suhetes. see kohustub Venemaad austama rahvusvahelisi kauplemisreegleid, avab uusi eh, kaubandus- ja investeerimisvõimalusi ning eh, kaitseb meie ettevõtteid meelevaldsete otsuste eest. WTO liitumine peaks andma uue tõuke ka uue Euroopa Liidu Venemaa leppe läbirääkimistele. mis puudutab eh, viisa ja liikuvuse küsimust, siis presidendid kinnitavad ühtsed sammud viisavaba liikumise suunas, mujal ähm, ja äh, nende rakendamine peaks tooma kaasa läbirääkimiste alguse viisavaba äh, režiimile see äh, protsess kaasajastab oluliselt selliseid valdkondi nagu rändepoliitika ja piirivalve ähm, ähm, parandatud liikuvus ja inimestevahelised konfl-, kontaktid toovad inimesi kokku, parendavad kogemuste vahetust ja ettevõtete tegevust Äh, lõpetuseks tahaksin äh, mainida ka äh, kaasajastamispartnerlust. meie oleme seisukohal, et kaasajastamine ei puuduta ainult tehnoloogiat, õigusriik, inimeste õiguste kaitsmine, kodanikuühiskonna kaaskamine ning ettevõtete võrdsed võimalused on kõik väga olulised aspektid kaasajastamisprotsessis. lõpetaksin mõne sõna mainimisega välispoliitika koha pealt. Venemaa on Euroopa Liidu peamiseks partneriks. Sergei Lavrov ja mina kohtume regulaarselt horisontaalselt eh, selleks, et eh, jõuda ühistele lähenemistele kõige olulisematel rahvusvahelistel küsimustel. Eh, Mõnes küsimuses aga me ei ole ühtsele seisukohale jõudnud, näiteks Süüria küsimuses oleme me eriarvamusele jäänud. me peame tegema tööd veel ka sellistes konfliktides nagu näiteks Transnistria ähm, küsimuses, me peame sisulise tööga jätkama, me kindlasti tege-, teeme tööd ka selles vallas, mis puudutab Mägi-Karabahhi äh, küsimust. nagu ma äh, olen juba maininud, siis ma käisin eelmisel kuul Lõuna-Kaukaasias ja äh, meile valmistab muret, see on olukord, pinged on nähtavad kogu selles regioonis Äh, ka Gruusia küsimuses me teeme Venemaaga koostööd, äh, Venemaa peab augusti ja septembrikuus kahe tuhande kaheksandal aastal võetud kohustusi austama. Äh, ma tahaksin lõpetada öeldes järgnevat, et te näete, et meil on väga lai päevakava Venemaaga vaja läbi võtta, see peegeldab seda, et meie majanduse sotsia-, ühiskonnad ja strateegilised mured on teineteisega seotud ja Eh, meie tegevus toob kaasa eh, olukorra paremise mõlema poole jaoks. me tahame, et Venemaa oleks eh, moderniseerimisprotsessi mootoriks ja see protsess peab olema nii majanduslik kui poliitiline. aitäh! suur aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd annan sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele, kõigepealt saab sõna härra Keela Rahvapartei nimel. suur aitäh, proua kõrge esindaja, ma arvan, et praegusel hetkel on väga oluline hetk. tegemist on hetkega enne Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumist suhtumine ja meeleolu eh, Venemaa rahva hulgas on muutunud ja ma arvan, et eh, kõige olulisem muudatus, mis on aset leidnud, on leidnudki aset just vene inimeste eh, suhtumises. Nad on maha raputanud ükskõiksuse poliitika vastu, nad protestivad Ähm, valimise võltsimise vastu. me peame teisena võtma arvesse seda, et härra Putini partei äh, on äh, muutunud vähemusparteiks eelmisel nädalal kohtusid Vene opositsioonijuhid Brüsselis, kohtumisel osales ka härra Kasparov ning seal kohtumisel sai selgeks see, et isegi see nelikümmend üheksa protsenti ei ole usaldusväärne tulemus ning et tegelik tulemus võib olla palju väiksem, isegi alla kolmekümne protsendi. ja nüüd Äh, küsimus Euroopa Liidul on see, mida teha, äh, kuidas aidata demokraatia taastamist Euroopas, äh, vabandust, Venemaal. ma arvan, et asjade kuld nagu tavaliselt ei ole piisav. nagu proua Šetsova on öelnud, siis äh, Venemaa on siiamaani teisenud, et neil on äh, demokraatia ning äh, Euroopa juhid on teiselnud, et nad seda usuvad. aga see aeg on nüüd läbi saanud ja me peame reageerima sarnaselt, nagu me reageerisime Araabia kevadele. Eh, võib juhtuda, et tuleb ka Venemaa kevad ja me peame seda arvestama ja seetõttu, proua kõrge esindaja, ma palun, et te saadaksite selle sõnumi eh, meie Vene partneritele, eh, et te ütleksite neile, et me võtame demokraatiat tõsiselt, et me võtame Vene valijaskonna ja kodanike soove tõsiselt. see tähendab ka piirangute seadmist äh, ametlikele, äh, kes on süüdi härra Magnitski äh, juhtumis ning valimiste rikkumises, aitäh. suur aitäh, härra Kelam ja nüüd härra Svoboda kaheks minutiks, palun. suur aitäh meie ees seisab väga oluline tippkohtumine ja väga oluline on see kahest aspektist lähtuvalt. esiteks äh, äh, dialoogid, mida meil on vaja Venemaa juhtidega läbi viia, kõigepealt energiadialoog, WTO-sse sisenemine, me räägime viisade süsteemi lihtsustamisest ja partnerluse ja ka koostöölepingust ja ma loodan, et me tõepoolest saame taas alustada nende teemadega. aga loomulikult äh, on õhus ka valimiste küsimus, täpselt nii, nagu see praegu ka tõstatus. Teie tõstatasite selle samuti, parlamenti ja suur aitäh selle väga selge positsiooni eest, mida te väljendasite. ma arvan, et küpsuse tulemus on see tegelikult Vene elanike poolt, nii nagu kolleegid ütlesid, et enam ei olda nõus kõigega, mis Vene Valgest Majast Kremlinist, nende, Kremlist nende poole saadetakse ja ma arvan, et me peaksime toetama kodanikuühiskonda kes püüab veenda oma poliitilisi institutsioone selles, et avatud ja demokraatlik viis on parem viis asju ajada. ma arvan, et meie peaksime sellega ka kaasa minema ja meie ühtne resolutsioon, nagu teie ütlesite, proua kõrge esindaja, eh, palus, eh, et komisjon, mille Medvedjev on kokku kukkunud, vaataks tõepoolest neid rikkumisi avatult, eh, ausalt ja, ja otseselt novembri alguses käisime Venemaal ja nägime juba siis, et tõsiseid valimisrikkumisi on ette oodata. ma loodan, et eh, sellest komisjoni uurimisest eh, tulevad väga head ja õiglased tulemused. ma panin ette nii Ahveti komisjonile kui teistele kolleegidele, et kuulamine peaks toimuma jaanuaris parlamendis erinevate parteide osalusel. Need parteid, kes said osaleda, need, kes ei saanud, eh, koos OSCE e ja teiste osalistega, eh, et me saaksime väga selge pildi, mis Venemaal toimub. ja meie ühtne resolutsioon parlamentaarsete valimiste kohta Venemaal, me ei peaks seda kordama, vaatame uuesti faktidele silma, võib-olla tuleme me mõnele teisele tulemusele, võib-olla isegi Medvedjevi komisjon jõuab tulemusteni. Eh, ma arvan, et meil on vaja selget positsiooni ja tõepoolest tõe, tõe, õigeid fakte, enne kui me saame midagi järeldada suur aitäh, härra Svoboda, ütleb proua president, järgmine kõneleja, proua Ojuland, palun. proua kõrge esindaja, peamine küsimus Euroopa Liidu Vene küsimuse kohta on äh, tuumavalimiste legitiimsus, arvestades äh, rahvusvaheliste ja kohalike vaatlejate esialgsete äh, kokkuvõtete kohta, siis uue Riigiduuma legitiimsus on paremal moel küsitav Äh, häälte massiline võltsimine ja see, et teatud parteidel ei lubatud üldse registreerida, äh, tähendab seda, et äh, vene inimestel ei lastud ausalt valida oma esindajaid õiglastel valimistel ja mina isiklikult ei usu mm, härra Medvedjevi lubadusi kontrollida, mis valimistel toimub. kuigi Venemaa on ja oli ja on väga oluline partner Euroopa, Euroopa Liidu jaoks, siis meie majanduslikud huvid kuid ei tohiks kindlasti demokraatia põhimõtteid äh, kõrvale heita, mille eest me peaksime seisma. seetõttu äh, võib öelda, et Venemaa parlamendil ei ole vajalikku mandaati selleks, et oma rahvast esindada. Jeltsini Venemaa on äh, minevik ja nüüd me tegeleme Putini autoritaarse riigiga Äh, karm tõde on see, et Putin ja tema järgijad Kremlis ei ole äh, ei seisa selle eest, et pikaajalised Euroopa Liidu ja Venemaa väärtused saaks kokku viia. kõigepealt, äh, proua kõrge esindaja, tahaksin ma kutsuda teid üles, et kõik need rahumeelsed demonstrandid, kes Vene võimude vastu on tänavatele tulnud, peaks lahti laskma ning teiseks äh, Äh, Venemaale tulet-, äh, tuletada meelde tema rahvusvahelisi äh, kohustusi. Venemaal on vaja õigeid ja õiglasi valimisi, aitäh! suur aitäh, proua Ajoland ja palun, härra Schulz! frau präsidentin hohe vertreterin! der eu russland gipfel findet käesoleval nädalal toimuv tippkohtumine toimub äärmiselt kriitilisel ja pingelisel ajal meie tulevase moderniseerimise partnerluse tulevik sõltub sellest, kas Venemaa juhtkond on valmis äh, kasutama moderniseerimisprotsessi oma rahva huvides demokraatia ja õigusriigi põhimõtete loomiseks kui me räägime äh, vabaühendustest, siis vastav vabaühenduste poolus on äh, teavitanud meid, et on toimunud väga palju manipulatsioone ja nagu te teate, ühtne Venemaa ei saavutanud absoluutselt enamust. tuhanded inimesed läksid tänavatele, kuna nad tundsid, et nende väärikust on rikutud, et neid on petetud, nad ei taha revolutsiooni, nad tahavad vabu ja õiglasi valimisi. ja opositsioonierakondadele ei võimaldatud kandideerimist Äh, on öeldud, et need tulemused tuleb tühistada, tuleb uued valimised korraldada ja me peame toetama demokraatia liikumist ja aitama neid edu saavutamisel. Äh, me oleme nüüd uue ajastu lävepakuli. me ei saa kõiki kohustusi nende õlgadele panna. mida me ootame president Medvedevilt, kes oli neli aastat asepresidendiks Putini võimu ajal? ma tean, et kui me eh, tegutse nende vastu, kes on eh, valimisi, eh, valimispettust korda saatnud, siis me ei saavuta midagi. me teame, kuidas on asjad kulgevad Kaukaasia piirkonnas ja ta ei ole täitnud kõiki antud lubadusi. ja presidendina oleks ta või pidanud valimised tühistama ja need uuesti korraldama meile on öeldud, et ka USA-s on manipuleeritud valijatega ja ei ole praegu su suveräänse demokraatiaga. me peame äh, nõudma seda, et Venemaa viib läbi vastava uurimise ja loob vajalikud alused äh, teiseks valimisvooruks, mis olid vabad ja demokraatlikud, selleks et äh, Äh, leevendada elanike meelepaha ja ma loodan sellise muudatusettepanekuga homme esitada. järgmisena härra Migalski kaheks minutiks. suur tänu, president, volinik, lubage mul äh, kõigepealt tänada teid selle eest, et te meenutasite meile, et Äh, Venemaa on täitnud oma nüüd nende kuus pluss plaanis, Sarkozy plaanis. suur tänu, et te mainisite seda tippkohtumisel. ma tahtsin öelda paar sõna selle kohta, et Venemaa keeldub tunnustamast, et viimased valimised olid ebademokraatlikud ja selle kohta, et Venemaa kodanikuühiskond on üles ärganud. härra Kelam, härra Svoboda, proua Ojuland, härra Schulz on kõik seda maininud. ja nende sõnavõttudes selgub, et nad on äh, äärmiselt pühendunud sellele teemale. Venemaa ärkamist me peaksime toetama ainult niiviisi kujuneb Venemaast selline riik, mida me soovime näha meie olulise majandus- ja kaubanduspartnerina. ma kutsun teid üles sellele ja nagu te näete, ehm, kõikjal parlamendis te leiate ka vastavat toetust. tänan järgmisena härra Scholz. tänan, president strateegilised partnerlused peavad esindama mõlema osapoole huvisid, et me peame mõtlema ka elamistingimustest mõlemal pool majandussuhetest, ühistest väljakutsetest, mida me peame koos lahendama. ja kui me räägime strateegiast, siis me peame tegutsema koos selleks, et edasi liikuda me soovime kätt, käega katsutavaid tulemusi ja poliitiline otsustusprotsess peab olema läbipaistev ja äh, see tähendab ka äh, läbi viidud valimiste uurimist. me kõik nõustume sellega, et me ei saa jätkata ilma ühise julgeolekuta, kuid me ei saa aru, kuidas saab ühist äh, julgeolekut üles ehitada, kus ei ole ühiste jõupingutustest, seda on arutatud Euroopa Liidus ja see küsimus tuleks järgmisel tippkohtumisel päevakorda võtta. meil on vaja kohustuslikku otsust selle kohta, kuidas raha kulutatakse relvadele, me peame läbi vaatama oma partnerluse, see oleks mõlema osapoole huvides ja mõlema äh, osapoole kodanike huvides. me peame tagama selle, et kodanikud saavad kasu ka majanduse õitsengust, ma arvan, ka jõukuse, heaolu küsimusi tuleb käsitleda. me peame mõtlema ka sellele, kuidas ametivõimud tegutsevad. me ei soovi enam selliseid vananenud meetmeid, me peame kaasama kõik sidusrühmad ja ma arvan, et laupäeval äh, Venemaa rahvas tõesti tõstis oma häält valitsuse vastu ja nõudis muutusi. tänan, järgmisena Scholz, järgmisena härra Beldel. üks minut, üks minut ja mitte rohkem. tänan, proua president härra Polišenski kümnendal septembril äh, helistas häirekella, kümme tuhat kodanikku äh, siiski läks äh, tänavatele ja protesteeris neljanda detsembri valimiste vastu, see oli selge poliitiline manööver ja see näitas, et Venemaa poliitika on haige ja ma loodan, et kõrge esindaja tõstatab neid küsimusi ka kohtumistel Venemaa juhtidele, et nad tõesti vaataksid peeglisse ja kritiseerisid ennaks, arvestades ka märtsis eelseisvat presidendivalimisi. kuigi see on Venemaa siseriiklik küsimus, see on ka meie jaoks oluline, kuid ma tahaksin mainida ka midagi, mis mõjutab meie välispoliitikat. millisena teie näete Venemaa võimalusi äh, positiivseks arenguks, kui me räägime tuumavaidlusest Iraaniga, kas on võimalik sellele leida rahumeelset lahendust? ma kujutan ette, et Iraani tuumateema on ka olulisel kohal teie läbirääkimistel ja äh, millal saabus õige aeg, kui sellest raskest teemast rääkida? suur tänu, järgmisena proua Omen Reutner. tänan, president, see tippkohtumine Äh, käsitleb Euroopa Liidu ja Venemaa vahelisi suhteid, vähemalt nii väidab päevakord. küsimus on, kuidas Venemaa ja Euroopa Liit suudavad vastastikku tugevdada oma suhteid. Äh, kui me lähtume sellest taustast, siis sellest võib kujundada positiivne tippkohtumine. kui me räägime Venemaa võimalikust WTO liikmelisusest, see oleks hea, see aitaks kiirendada meie partnerluslepingute jõustumist. ja seda me hädasti vajame, me vajame ka viisarežiimi lihtsustamist, investeeringuid, vastastikuste sugede tugevdamist ja mittediskrimineerimist. Need on kõik aspektid, mis on head meie suhetes. kuid president, kui me räägime partnerlusest, partnerlusest meile aluseks on tõelised väärtused ja kõrge esindaja on meid selle kohta ka meenutanud, me räägime demokraatiast, kodanikuõigustest ja Venemaa oma tuumavalimistega näitas, et ta ei austa neid põhimõtteid. president, Venemaal on piirkondi, kus rohkem kui sada protsenti valijatest hääletas ühe konkreetse partei poolt, mis tähendab, et et see on veelgi hullem olukord kui äh, kommunismi ajal. ja näitas, et ei austatud põhiõigusi. küsimus on, kuidas ära hoida selliseid olukordi, selliseid tragöödiaid, sellist draamat, sellist inimõiguste eiramist äh,, kuidas tagada vabad ja õiglased valimised, sest on oht, et see kordub järgmistel valimistel, kui toimuvad Venemaa presidendivalimised ja me peame selgelt välja ütlema oma seisukohad sellel teemal. sest tegemist on riigiga, äh, mis peaks äh, kõrgelt hindama rahu, peaks mõistma, et äh, õigus valida vabadel valimistel on põhiõigus. täna no, järgmisena härra Fleckenstein kaheks minutiks. president, lugupeetud proua Ashton ma võin ainult üle kinnitada ka seda, et ma toetan, mida ütles Oimen Reuten valimiste kohta ja ma südames pöördun teie poole üleskutsega, et te peaksite Venemaa presidendile selgelt ütlema, et me soovime, et tema sõnadele järgneksid ka te teod ja et ta täidaks oma lubadusi. ja ma arvan, et härra Sobodal on õigus, kui ta tegi ettepaneku, et me peaksime korraldama kuulamise, millele kutsume kõik sidusrühmad pärast seda, kui OSCE on oma raporti avaldanud Mm, ja ma arvan, et ei ole hea mõte nõuda uusi valimisi, enne kui me selle raportiga oleme tutvunud. härra Kelam on küll kojast lahkunud, kuid ma tahaksin talle vastuseks öelda järgmist. ta ütles, et Moskva meeleavaldused on äh, võimalus meile äh,, võib-olla see tuli tõlkes teistmoodi läbi, kuid see ei ole mitte šanss, võimalus meile, vaid see on võimalus venemaalastele ja me peame väga ettevaatlikult valima oma sõnu Äh, tippkohtumisel saab valimiste teema oluliseks päevakorrapunktiks ja me loodame, et sellest tippkohtumisest saab tippkohtumine, kus avaldub ka vastastikune usaldus. me peaksime rõhutama kahte asja. WTO läbirääkimised on kestnud juba kaheksateist aastat. Äh, mille käigus on püütud mängureegleid paika panna ja loodetavasti päädivad need äh, ka uue leppega Euroopa Liiduga kaubandusleping ja võib-olla sellega on võimalik äh, lahendada ka Siberi ülelendude, ülelendude küsimus. teine teema on viisad ja liikuvus. meil on hea meel, et sõlmitakse kokkulepe piiriülese äh, reiside kohta Kaliningradi oblastis, millest on kasu nii Poola kui ka Kaliningradi elanikele loodetavasti need meetmed, milles te kokku lepite, tähendavad seda, et mõlemad äh, riigid äh, jõustuvad selle viisavabaduse, me räägime inimõigustest, kodanikuühiskonna ülesehitamisest. Äh, need on meetmed, mida me soovime saavutada, aga kui inimestel puuduvad vastastikused kontaktid, ei ole seda võimalik saavutada. härra Migaskilt sinine kaart, kas te olete valmis vastama tema küsimusele? ei suur tänu, järgmisena härra Posselt, minut kolmkümmend. tänan, president äh,, Lady Ashton. millest me täna räägime? me räägime sellest, et härra Putin ei ole mitte ainult demokraatia vastane äh,, esimesed valimised, ärge unustagem, kuidas nad võitis, kuidas ta võimule pääses sel ajal käis sõda Tšetšeenias ja ärgem unustagem seda, mida ta tegi kogu oma ametivõimu ajal presidendina ja peaministrina. mida ta tegi? ta tegelikult ei toetanud Venemaal saavutatud demokraatiat, kui me räägime sisepoliitikast, kui me räägime välispoliitikast. Nad püüdsid küll välismaale näidata sõbralikumat nägu, kuid lõppkokkuvõttes me peame siiski tunnistama, et äh, nendest meetmetest ei ole tõusetunud tõelist tulu ja seetõttu on igati õigustatud nõuda demokraatlikke valimisi Venemaal, kuid see on mõttetu, sest inimesiga, inimestega manipuleeritakse, valimistulemustega petetakse ja on seetõttu mõttetu nõuda uusi valimisi. me räägime stabiilsusest Venemaal, et see on oluline, et see on prioriteerne, sama räägiti ka Aafrika kohta ja siis valati krokodillipisaraid, pisaraid härra Graafi, härra Mubaraki pärast ja nii edasi. loomulikult me soovime poliitilist stabiilsust Venemaal, kuid poliitiline stabiilsus Venemaal on saavutatav ainult siis, kui Venemaal kehtestub õigusriik, demokraatlik riik, kui äh, kodanikuõiguste aktiviste kaitstakse ja vaadake, kuidas Venemaa äh, meeleavaldajad nõudsid vabadust, stabiilsust ja vabadust ei saa lihtsalt kätte saada, see on ajaloo õppetund ja me peame seda õppetundi silmas pidama. tänan, härra Posselt. järgmisena on minu nimekirjas härra Vigenin, üks minut. proua Ashton, selle piiratud aja jooksul soovin ma pöörata teie tähelepanu kahele küsimusele. kõigepealt mõnikord äh, me kasutame, äh, kaldume kasutama äh, kõiki võimalusi, et anda meiepoolne hinnang elule Venemaal, sellest ei ole eriti palju kasu äh, sest me kaldume peateemalt kõrvale, kuid sel korral on täiesti arusaadav, et me kasutame seda võimalust, et anda omapoolne hinnang ja soovitused äh, Äh, seoses Venemaa valimiste probleemidega ja loodame, et eh, presidendivalimised järgmised aastad, äh, järgmises aastas saavad olema paremini ettevalmistatud, vabad ja õiglasemad. kuid lisaks kriitikale me peaksime tunnistama, et äh, kuigi me teadsime, et valitsuspartei võidab, on Venemaa täna teistsugune kui varem ja me peame ära kasutama selle hetke, mitte ainult süüdistada ametivõimusid, vaid julgustama neid äh, kasutama õiglasemat lähenemist järgmise aasta märtsis ja ka need, kes võitlevad demokraatia eest Venemaal, peaksid saama meie toetuse osaliseks äh, ja ma tahan rääkida meie ühisest naabrusest. mõlemad osapooled on huvitatud stabiilsusest, jätkusuutlikust majandusarengust ja sotsiaalsest äh, progressist äh, ja seetõttu me peaksime julgustama Venemaad ja järgmisel aastal valit-, valitavaid uusi juhte, mitte võidelda mõjuvõimu pärast, vaid anda oma panus külmutatud ka konfliktide lahendamisse, esiti eriti Mägi-Karabahhis ja Transnistrias. suur aitäh, Kristjan, ning äh, nüüd me liigume edasi äh, vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt saab sõna proua Andrik Jeene, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda härra Kassianovit, endist peaministrit, kes on täna siin rõdul kuulamas meie arutelu mõned asjad, mida resolutsioonis ei ole, mida me täna hääletame. kõigepealt Putin ja tema partei on tuumavalimised kaotanud, nad ei kaotanud eh, mitte ainult umbes kaheksakümmend kohta eh, tuumas, nad kaotasid valimised ka üldiselt eh, valimisreeglite rikkumised olid ilmselged, neid on täheldanud nii sõltumatud vaatlejad kui Venemaa enda vaatlejad valimispäeval, toimusid valimissedelite rikkumised ja nii edasi. see tähendab seda, et vabasid valimisi ei toimunud Vene kodanike õigus eh, valida ja valitud saada võeti neil ära. Eh, see on eh, antud põhjuse protestidest. Mihhail Gorbatšov, Nõukogude Liidu esimene ja viimane president, on kutsunud üles uusi valimisi korraldama. ma arvan, et sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata ning lõpetuseks tahaksin teile, kõrge esindaja, öelda, et homme ja kõnelejalt võetakse mikrofon. järgmisena saab sõna härra Debadi. ma ise olen valimisvaatlejana käinud Moskvas ning äh, ma võin öelda, et äh, poliitiline äh, konkurents ei olnud seal tagatud, erinevatel parteidel ei olnud võrdseid võimalusi ja meediale juurdepääsu küsimus ei olnud rahuldav, aga ma tahaksin teiste saadikute tähelepanu juhtida järgnevale. ma arvan, et meie poolt oleks viga, kui me paluksime uusi valimisi. ma arvan, et see ei ole õige viis edasiliikumiseks suhetes Venemaaga. ma arvan, et me peaksime tegema hoopis koostööd, me loomulikult tahame tagada seda, et valimised toimuksid, ma räägin siin presidendivalimistest, et need toimuksid vabalt ja õiglalt, õiglaselt Äh, ühtne Venemaa äh, sai valimised tõsiselt lüüa, ähm, enamuses jäi nad ilma, mis puudutab Venemaa demokraatiat, siis ma arvan, et äh, edusamme on võimalik näha siiski selles vallas Äh, ma ei räägi siin mitte ainult äh, parlamendist, äh, nüüd on parlamendis tugev opositsioon, aga lisaks sellele on meil tänavatel inimesed, kes demonstreerivad ja see näitab seda, et venelased ise ei ole rahul sellega, kuidas asjad on läinud, aitäh. suur aitäh, härra Tabaidi ja järgmisena saab sõna härra Vaidl. suur aitäh. lugupeetud president, proua Ashton, kõrge esindaja kõigepealt tahaksin eh, siin parlamendis eh, tervitada väga eh, lugupeetavat külalist härra Mihhail Kasjanov on täna siin publiku rõdul kohal. ma arvan, et me peame tänama inimesi nagu härra Kasjanov eh, nende julguse eest. me ei tohiks eh, neid tähelepanuta jätta, eriti kui me kõneleme Vene riigi ametlike esindajatega. minevikus oleme me pidanud põhjalikke eh, läbirääkimisi Venemaa poole esindajatega ja me võime öelda, et Mm, me ei ole piisavalt kõnelenud opositsiooni esindajatega, proua Ashton, ma loodan, et te ütlete neile, et me ootame ja loodame neilt rohkemat nende küsimustega seoses, mis puudutab näiteks ka Mägi-Karabahhi, et nad võivad omalt poolt positiivselt nendesse küsimustesse panustada. suur aitäh, härra Vaigel ja härra Tšenak! hiljutiste Vene parlamendivalimiste korraldamine on näidanud, et Venemaa eh, demokraatia eh, eh, läheb allamäge. ametivõimud on rahumeelseid demonstrante kinni peetnud ning mm, samal ajal peaminister Putin ütleb, et valimised olid vabad ja õiglased ja lisaks sellele Äh, lisaks Parnassile ei lubatud registreerida mitte ühelegi äh, opositsiooniparteil. Venemaale tuleb äh, meelde tuletada seda, et nad on Euroopa Nõukogu ja OSCE liikmed ning nad peavad kaitsma valimisprotsessi õiguspärasust. Venemaal on lakkav korruptsioon ja Sergei Magnitski juhtum näitab ka üht-teist Venemaa kohta ähm, suur aitäh! suur aitäh ja järgmisena saab sõna härra Möltser. lugupeetud president, kümme tuhat inimest läksid Venemaal tänavatele selleks, et näidata välja oma rahulolematust. loomulikult protestiliikumine ei ole piisavalt tugev selleks, et kogu süsteemi äh, mõjutada Eh, protestijad soovivad erinevaid asju eh, ja Putin kasutab seda asjaolu ära, opositsioon on eh, lõhestunud. lõppude lõpuks, kui me räägime demokraatlikust standardist, siis Venemaad on Euroopa standarditega võimalik mõõta ainult teatud ehm, määrani. Ehm, kuuekümne aasta pikkune Nõukogude periood on oma jälje jätnud igale poole ja ma arvan, et ehm, Putin kindlasti tegutseb edasi protestide vastases võitluses. suur aitäh ja proua Sinclair saab viimasena sõna. suur aitäh, lugupeetud president proua Ashton. Äh, ma pidin ajutiselt äh, eelmise arutelu lõpus äh, siit saalist lahkuma ja mm, kindlasti te arvate, et on ääretult oluline, et saadikud oleksid siin teid kuulamas, aga te ei ole vist väga populaarne, siin on natuke üle kahekümne liikme ainult kohal, te vist ei ole tõesti väga populaarne aga ma tahaksin rääkida Venemaast, tegemist on väga keerulise olukorraga, aga äh, kui ma kirjeldaksin Venemaad suure vihase karuna, äh, kellele me püüame kombeid õpetada, siis äh, valimised olid suureks häbiplekiks, need tuleb uuesti korraldada, need ei vasta demokraatlikele nõuetele ja muudele reeglitele, aga mida Euroopa sellest teab kas reaalsus ei ole selline, et te tegelikult midagi teha ei saagi, me võime nendega rääkida, aga nad võivad siiski teha seda, mida nad heaks arvavad? aitäh. proua Sinclairi äh, avaldus lõpetab äh, vaba mikrofoni vooru ja nüüd annaksin sõna proua Ashtonile palun, teil on võimalus vastata kõikidele kommentaaridele, mis selle arutelu käigus kõlasid. palun, proua Ashton, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud president, kõigepealt tahaksin tänada kõiki, kes on osalenud selles arutelus. ma tahaksin öelda, et need sõnumid, mis siin väga selgelt ja kõlavalt on kõlanud, eh, saadetakse mitte ainult minu poolt edasi, eh, eh, vaid ka teiste poolt me tõstatame neid küsimusi, see on täiesti selge, härra Kelamile ma tahan öelda, et Magnisti juhtumit me jälgime väga hoolikalt, see on tõesti murettekitav, nagu ta ütles. ma arvan, et ääretult oluline on äh, öelda saadikutele ka seda, et äh, me mm, kohtume neljapäeval ka Euroopa Liidu Venemaa kodanikuühiskonna foorumiga ja ääretult oluline on see sellepärast, et me saame hiljutisi arenguid nendega arutada ja meievahelisi suhteid samamoodi. Eh, lisaks me arutame kindlasti ka rahvusvahelisi kohustusi, kui me tippkohtumisel kohtume. mina olen kohtunud eh, endise peaministriga Sjanoviga, kes siin on, ma kohtusin temaga juulis eh, ja ma tean, et ta täna ka siin on. kõikides aruteludes Venemaaga on erinevaid küsimusi, mida me tõstatame ja Gruusia on üks nendest küsimustest ilmselgelt. välispoliitika aruteludes on need punktid, mida siin tõstatati, olulised, Iraani küsimus, jah, see on minu jaoks väga tähtis teema ja ma olen väga palju aega pühendanud sellele, kuidas selles küsimuses edasi liikuda. Venemaa on E kolm pluss kolm struktuurist ja me teeme tööd selleks, et veenda Iraani loobuma tuumarelva äh, saamise soovist. kõiki parlamendisaadikud kindlasti äh, paneb muretsema see areng me oleme arutanud äh, Mehi-, Mägi-Karabahhi ja Transnistria küsimusi, nagu ma varem ka mainisin. ääretult oluline on see, et me edusamme näeksime selles vallas. Äh, ma olin äh, üsna mures, kui ma olin Aserbaidžaanis ja Armeenias, sellepärast kui pingeline sealne olukord on. Venemaa saaks mängida rolli Minski grupi raames, leidmaks lahendust nendele pingetele. siin räägiti ka selle, et me näitaksime, et me võtame demokraatiat tõsiselt. ma arvan, et selle sõnumi väljasaatmine äh, Venemaale on väga oluline. Äh, suur aitäh, äh, härra president. suur aitäh, me oleme saanud kuus resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpetuseks rohelistelt, sotsiaaldemokraatidelt, liberaalidelt konservatiivide